on, tuleb juttu Pakistanist ja hiljutistest tagakiusamise juhtumid. kõigepealt saab sõna härra Pillan kaheks minutiks. panie przewodniczący! niedawne przypadki skazywania na śmierć chrześcijan uznanych. palju tänu. hiljutised e, tagakiusamise juhtumid e, tunduvad olevat e, täiesti uskumatud abielupaari süüdistatakse pühaduse teotuses ja samas on inimesed süüdi eh, pandud vangi märtsis ja senimaani ei ole esitatud süüdistust, neid hoitakse vangis. Homsis on süüdatud eh, pühakodasid. sellisele vägivallale ei ole mitte mingisugust õigustust on uskumatu, et äh, praegusel ajal võib veel midagi sellist juhtuda ja mm, see tegelikult äh, on levinud äh, paljudes islamiriikides, mitte ainult Pakistanis. kui võtta aluseks süüdimõistmise indeksi või tagakiusamise indeksi, siis eh, Pakistan on kaheksandal kohal. Eh, Peshavaris rünnati kirikut, kus eh, hukkus kaheksakümmend üheksa inimest. me kutsume üles Pakistani ametivõime lõpetada, lõpetama sellised õudused, vaatama läbi pühaduseteotuse seadused kooskõlas sellega, mis kehtivad teistes riikides sellised sanktsioonid ei ole õigustatud, sellised rasked karistused äh, on äh, vastuolus õigusriigi põhimõtetega. suur tänu, härra Piilan. palun, äh, kolleeg Reepo, pooleteiseks minutiks. austatud härra juhataja, Pakistanis on juba peaaegu kolmkümmend aastat olnud Jumala teotamise vastane seadusandlus jõus ja viimasel ajal on äh, Jumala teotamise eest äh, väga paljusid inimesi arreteeritud ja süüdi mõistetud. osaliselt on need süüdistused äh, poliitiliselt laetud ja eriti on nad suunatud Pakistani usuvähemuste vastu. näiteks ÜRO muuhulgas, muude organisatsioonide seas on nõudnud seadusandluse tühistamist või selle väärkohtlemise pidurdamist. Äh, surmanuhtlus äh, tuleks kasutada ainult sellistes äh, vabandust, süüdi tuleks mõista taolise seadusandluse osas ainult siis, kui on tegemist vihale õhutamisega või muu taolisega. ei tohiks sellist seadusandlust kasutada selleks, et suunata, et avaldada survet usuvähemuste vastu. kahjuks näeme me siin jälle järjekordset pinget äh, kogukondade vahel. Pakistan peab äh, lähtuma äh, usu paljususe põhimõttest, tuleb arvestada kodanike eriseisukohtadega, nendel on selleks õiguks, teineteist tuleb austada. mitmekesine ühiskond on rikkus ja võti Äh, mitmekesisusele. suur tänu. suur tänu, kolleeg Rebo, järgmisena saab sõna kolleeg Korhola. austatud härra juhataja, ma olen aastaid tegelenud inimõiguste küsimustega ja üks äh, järeldus, mis ma tahan teha, on see, et üsna tihti äh, Äh, lihtsalt äh, venitatakse või tõlgendatakse kuritege-, ähm, kriminaalseaduse andlust ja see on nagu must auk. Äh, jumalas on taoline, vabandust, Pika-, Pakistanis on taoline seadusandlus jumala teotamise seadusandlus. näiteks kristlik abielupaar, kes kaks nädalat tagasi sai surmanuhtluse, neid süüdistatakse sellepärast, et ne-, et nad saatsid väidetavalt teksti sõnumi, kus pilgatakse Mohamedi Äh, kuigi äh, tegelikult telefon kadus enne selle sõnumi saatmist. ma olen Pakistanis ähm, kohtunud isiklikult paljude taoliste inimestega, keda ootab sama saatus. Äh, nende süü-, tegemist ei pea olema ainult jumala teotamisega, võib olla ka tegemist kadeduse või mis iganes, mille pärast inimesi süüdi mõistetakse Pati oli üks nendest, kes andis oma elu seadusandluse muutmise eest ja ta võitles just nimelt selle vastu, et meelevaldselt ei tõlgendataks seda seadusandlust ei, ja tema ütles, et Jumal ainult saab Jumala teotamise eest karistada, mitte teine inimene, kahjuks äh, tema hukati, nii nagu ka ilmselt paljud teised. suur tänu kolleeg Korhole ja nüüd saab sõna kolleeg Šake. Yes. <laughs> aitäh, juhataja, volinik, kolleegid pühaduse teaduse seaduste kasutamine Pakistanis on vastuolus universaalsete inimõigustega, eriliselt kannatavad vähemused ja karistused on väga-väga kõrged. sellised kehtivad seadused on vastuolus sõnaõiguse teostamisega. oleme kuulnud aastal kolmteist sadadest aumõrvadest me ei saa vaadata inimõiguste rikkumist vaakumist, Euroopa Liit on, kes peab plussstaatuse andnud Pakistanile hiljaaegu tingimusel, et peetakse kinni inimõigustest, inimõiguste alastest konventsioonidest, me kutsume üles Pakistani de facto moratooriumi kehtestada surmanuhtlusele, lõpetada vihakõne usu nimel, kutsume neid lõpetama tsensuuri, eriti internetis ning äh, vaada, vaatama läbi äh, nii terrorismivastane kui vabaühendusi puudutav seadusandlus, aitäh. suur tänu, proua Šake. proua Soosa, palun. <clears throat> E suur tänu, juhataja. on hästi teada, et äh, juba kümneid aastaid on olukord äh, selles piirkonnas, äh, sealhulgas Pakistanis, väga ebastabiilne. usuvähemuste tagakiusamine Pakistanis on võtnud epideemilised mõõtmed ja see ei puuduta mitte ainult kristlasi, vaid ka teisi usuvähemusi. Neid ähvardatakse terrorirünnakutega, toimuvad mõrvad ka lintšimised on mõrvatud ajakirjanikke ja ka ametiühingute liikmeid ja juhte. eriti haavatavad on selles olukorras naised, religiooni kasutatakse selles riigis sageli ettekäändena vägivallaks, nii poliitiliseks kui eh, sektiliseks, sektantlikuks vägivallaks kaheksa tuhat inimest on Pakistanis juba tapetud ja vägivald jätkub. on äärmiselt oluline, hädavajalik, et me survestaksime Pakistani valitsust, et lõpetataks selline olukord, kus inimesi eh, kiusatakse taga nende religiooni pärast me peame neid kutsuma üles eh, lubada internetivabadust, et kaitstaks naisi peame toetama neid eh, mehi ja naisi, kes võitlevad inimõiguste eest Pakistanis. suur tänu, proua Sousa, palun proua Kroonberg. aitäh, eh, kolleegid vägivald jätkub eh, Pakistanis, mõistame täielikult hukka igasuguse vägivalla usuvähemuste vastu ja igasuguse sallimatuse usulistel põhjustel. Pakistani valitsus peab sekkuma selleks, et kaitsta ähm, jõukude poolt äh, vägivalla alla sattunud äh, ohvreid. Pakistan peab tegema kõik selleks, et edendada ähm, äh, tolerantsi, vastastikust mõistmist ning tuleb hukka mõista valesüüdistused pühade teot-, teotuse eest, tuleb lõpetada internetivabaduste piiramine ning äh, Pakistan peab äh, vaatama läbi terrorismivastase seadusandluse ja ka vabaühendusi puudutava seadusandluse eelnõu. suur tänu, proua Kroonberg nüüd on sõna äh, fraktsioonide nimel kõnelejatele ja sõna on härra Posseltil härra juhataja, Pakistanil on väga keerukas ajalugu, juba tema nimi on lihtsalt äh, tähe järjestus, mis on täiesti kunstlik ja samamoodi on kogu riik kunstlik. see on äh, osa, oli osa Briti-Indiast, seal on äh, ähm, äh, moslemite äh, enamus suure hindude vähemustega, vastupidi, hindud enamus äh, suure moslemite vähemusega, see kõik on avaldanud oma mõju, aga me ei saa sellegipoolest leppida sellega, et äh, siin tegutsetakse niivõrd vägivaldselt ja vägivald mitte ainult hindude ja moslemite vahel, mitte ainult erinevate äh, usk-, mitte ainult erinevate ähm, islamisektide vahel, vaid ka äh, vägivald kristlaste vastu ja kolleegid, ma tahan väga selgelt öelda, muidugi oleme me usuvabaduse poolt, et kõigil oleks usuvabadus, kuid meie eurooplastena peaksime olema loomulikult eelkõige kristlaste kaitsjad, see on üks meie keskseid ülesandeid ja me peame ja me peame seda ülesannet täitma ka Pakistani puhul. suur tänu, härra Põselt, palun härra Messerschmidt. Er aitäh, juhataja. muidugi on see, mis toimub Pakistanis, väga oluline ja on väga rahutustekitav jälgida seda, mis seal toimub. kuid paraku ei ole tegemist äh, uue olukorraga ja küsimus on selles, mida meie Euroopa Parlamendina teha saame. see ei kuulu ju ministrite nõukogu pädevusse. me ei, me oleme äh, näinud, et äh, ministrite nõukogu on täiesti võimetu äh, võitlema sellist olukorda, kas nägime ka Ukraina puhul, ja on oluline, et ka liikmesriikide parlamendid tegutseksid, me ei ole vastuvõetav, et täiesti tegutsemisvõimetu volinik tuleb siia ja räägib midagi Pakistanist. me peame kutsuma üles valitsusi, et nad võtaksid vastutuse oma riikide eest. see on eelkõige just liikmesriikide valitsuste kätes. suur tänu, palun kolleeg Kelly. Äh, e austatud juhataja, nõustun kolleegidega selles osas, et me peame tõsiselt mõistma hukka pühade teotuse ähm, ka seon-, seonduvad ähm, seadused ja õigus Pakistanis tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal ähm, tugevdati kehtivat seadusandlust, ähm, võeti kasutusele surmanuhtlus kui karistus pühaduse teotuse eest. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal mõisteti mitmed isikud süüdi pühaduse teotuses ning äh, hetkel ootavad seitseteist inimest surmanuhtluse täideviimist ja kakskümmend 20 on saanud eluaegse vanglakaristuse. me peame tegema absoluutselt kõik võimalikku, et selline olukord lõpetada, eriti eh, tuleks eh, Pakistanis eh, suunata uuele mõtteviisile selles valdkonnas kolleeg Kelly, kas oled valmis vastama kolleeg Posseldi küsimusele? kolleeg Posselt. härra Posselt jah, ma tahtsin tegelikult esitada selle küsimuse härra Messerschmidtile. erandkorras, luban. kolleeg Messerschmidt, kas te olete nõus? jah. härra juhataja, tahan küsida kolleeg Messerschmidtilt, miks ta seda olulist teemat kasutab selleks, et rünnata Euroopa Liitu? Euroopa Parlamendi poolt valitud komisjon äh, teeb ju vähemalt sama head tööd kui liikmesriikide parlamentide poolt äh, valitud valitsus. tal on äh, lihtsalt rohkem võimu, sest et tegemist on Euroopa ülese institutsiooniga, mitte ühe liikmesriigi omaga. Øh, võrrelda ähm, meie liikmesriikide parlamente sellega, mida on teinud Catherine Ashton viimastel aastatel, on tõeline solvang liikmesriikide parlamentidele, kõik fraktsioonid on sellega nõus, et äh, välisteenistus ei ole selle lühikese aja jooksul, mis ta on tegutsenud, äh, olnud kuigi võimekas liikmesriikide parlamendid on selle aja jooksul mitmeid edusamme teinud. Euroopa seisuga toimub ainult kaos ja pettused nii et äh, ma arvan, et mul on täielik õigus seda siinkohal kritiseerida. Mm, ta on vaba mikrofoni voor. Äh, meil on siin palju rohkem sõnasoove, kui me saame lubada, sellepärast võtan arvesse ka seda, kes veel täna pärastlõunal sõna saab. Äh, palun, proua Vekling. suur tänu, mm, juhataja, austatud volinik, lugupeetud kolleegid võttes arvesse praeguseid arenguid Pakistanis ja kohtulahendeid, eriti mis puudutab äh, Jumala teost, teotust, äh, tuleb öelda, et usu, äh, usuvähemuste kaitse on äärmiselt oluline Euroopa Liidu välispoliitikas. usuvähemusi, eriti kristlasi, diskrimineeritakse, Euroopa Liit peab siin tegutsema, me oleme igasuguse äärmususe vastu, eriti niivõrd olulise riigi puhul nagu Pakistan, mis on ka ise väga mõjukas piirkondlik võim, just seal peab äh, ka näitama eeskuju, mis puudutab inimõigusi ja, ja ähm, õigusriigi põhimõtteid, eriti arvestades olukorda Afganistanis on Pakistanil äärmiselt oluline roll. tuleb tugevdada inimõigusi, sest et ainult siis äh, on võimalik äh, Pakistani stabiliseerida ja kui Pakistanis on olukord stabiilsem, siis sellest saab kasu kogu piirkond terve see Kesk-Aasia piirkond võiks saada suurepäraseks eeskujuks. suur tänu, juhataja, see oli minu viimane äh, kõne, viisteist, viisteist aastat olen siin parlamendis töötanud, suur tänu kõigile kolleegidele hea koostöö eest ja äh, palun äh, hoidke oma tugevat positsiooni inimõiguste küsimustes, aitäh! suur tänu! kolleeg Jeegle, ka teile kõike head meie koja poolt! kolleeg Kurmai suur tänu, härra juhataja, hiljutised tagakiusamise juhtumid, pühaduse teotamise või vähemuste, religioossete vähemustesse kuulamist pärast, kuulumise pärast on väga häirivad me oleme näinud äh, usuvähemuste mm, olukorra halvenemist ja see on, see on tõesti väga kehv praegu Pakistanis. me näeme seda, et äh, väga tõsiselt on äh, usu ja mõttevabaduse põhimõtte rikkumist, väga palju on sundabielusi, pealesunnitud aborte ja nii edasi. Pakistani valitsus peab tõeliselt äh, tõstma, suurendama jõupingutusi selleks, et probleemidele vastata, meil on vaja poliitilist tahet seal, see ei tähenda mitte ainult kuritegevuste ennetamist, mis on suunatud usuvähemuste vastu, vaid äh, ka nende kuritegude elluviijate kohtu ette toomist ja nüüd, mis puudutab naiste olukorda, tuleb olulisi edusamme teha hariduse valdkonnas pihta äh, äh, tuleb hakata religioossetest koolidest, muidu terved põlvkonnad naisi ja tüdrukuid kannatavad selle all, suur tänu. suur tänu, kolleeg Kurmai. ja viimasena saab vaba mikrofoni all sõna kolleeg Hiibner. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik täna me räägime riigist, kes on kehtestanud surmanuhtluse pühaduse teotamise eest. maailmas ei olegi ühtegi teist sellist kohta, kus äh, võib oma naabrit pühaduse teotamises äh, süüdistada ja äh, niimoodi rikutata, rikutakse põhivabadusi ja inimõigusi, me peame ütlema ei taolisele seadusandlusele, ütlema, et me ei salli taolist seadusandlust. Pakistan on seadnud piirangud kõikidele usuvähemustele. kristlased ei äh, saa oma äh, usku praktiseerida ja tuleb selgelt välja öelda, et selline käitumine on vastuvõetamatu suur tänu, kolleeg Himner ja arutelu lõpetuseks volinik Almunia, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud parlamendisaadikud, vähemuste haavatav olukord on üks meie peamistest muredest seoses inimõiguste olukorraga Pakistani valitsuses, me oleme korduvalt väljendanud oma muret sallimatuse ja vägivalla õhustiku pärast, rünnakute pärast kristlastele, šiiadele, hassaaradele ja teistele usuvähemustele ja sellele, et on kuritarvitatud pühaduse teotamise seadusandlust, sellele viitasid paljud teie seast. see asi on tõstatatud Pakistaniga Euroopa Liidu, Pakistani vahelises dialoogis ja Catherine Ashton alles hiljuti oma dialoogis Pakistani välisasjade nõukoguga siis, nõukogu, nõuniku Assisiga. härra Lambrinidis, Euroopa Liidu eriesindaja inimõiguste osas, äh, kohtub üsna pea Pakistani esindajatega ja see on jällegi võimalus teema üles tõsta. tagakiusamise probleem Pakistanis on äh, tõesti laienenud, me näeme äärmuslikke samme teatud riigi piirkondades ja tõesti peamised äh, allikad, vabandust, peamised ohvrid on usuvähemused, aga näiteks ka nagu naised, nagu ütles proua Kurmai, koolid ja eriti tüdrukute koolid. ja jätkuvalt on äh, nii, et, ähm, et on võimalik äh, sallimatu seadusandluse rakendamine. me näeme tõsiseid majanduslikke probleeme ja suuri auke äh, hariduses see tähendab seda, et väga paljud noored inimesed on mõjutatud kas südametutest poliitikutest või usujuhtidest me oleme üles kutsunud, kui midagi ära ei tehta, siis äh, kasutavad seda ära äärmuslikud grupid, kes on usuvähemuste vastase vägivalla pannud oma päevakorda. Euroopa huvides, aga ka laiemalt äh, selle regiooni huvides on teha nii palju kui võimalik äh, kaitsta enamust äh, Pakistani inimesi, kes on vastu sellisele usuvägivallale ja kes tahavad, et nende riik asuks äh, arenguteele. me tahame Pakistaniga nendest asjadest rääkida nii dialoogis kui ka läbi praktiliste sammude. praegu on ettevalmistamisel äh, suur projekt, mis keskendub mõtteviisi muutmisele nii meedias, avalikus sektoris kui ka haridussektoris. rünnakud, mis on usupõhiselt motiveeritud, need on selle programmi keskmes, aga ka projektid, mille siis on kaasatud kohtusüsteemid ja nii edasi me tahame tagada selle, et Pakistanis korrakaitseorganid teeksid paremat tööd ja tõstetaks äh, esile üldse inimõiguste küsimus. toetus haridussektorile on kindlasti Euroopa abi keskmes, sealhulgas tahame viidata kõikide äh, uskude osas sallivuse suurendamisele pakistani liit, liitmine KPS, äh, GPS süsteemiga ehk siis üldiste äh, eelistuste süsteemiga on väga hea hoob, millega tagada järjepidev äh, paranemine inimõiguste olukorras. me kavatseme usuvabaduse ja veendumusvabaduse, sõnavabaduse teema pidevalt tõstatada ja ka selle, et Pakistanil lasub kohustus kaitsta kõiki oma kodanikke, sealhulgas kristlasvähemusi, naiste ja laste õigusi. selleks aga me peame tegema seda tööd ühtselt, härra Messerschmidt, nõukogu, parlament ja komisjon ja kõik Euroopa kodanikud, kes usuvad inimõigustesse ja demokraatiasse, aitäh! suur tänu, härra volinik Almunia! kodukorra kohta kolleeg Sonik jah, härra juhataja, mulle tundub, et meid on saalis umbes kümmekond ja kuivõrd tegemist on äh, parlamendi viimase istungiga, võiksite äh, te vaba mikrofoni all anda sõna kõigile, kes seda soovivad. see oleks väga kena, äh, kui te seda teeksite, suur tänu kolleeg Sonik, ma ütlesin alguses, et ma ei saa seda kõigile võimaldada, meil on veel kaks vaba mikrofoni vooru. ma ei ole ka mitmetele teistele kolleegidele sõna andnud. paraku me ei saa ka seda viimast päeva siin parlamendis lõputuseni venitada. ma võtan arvesse ka äh, Äh, seda, millal jõuavad äh, kolleegid äh, kohale. ja sellega on arutelu lõppenud, kuus resolutsiooni ettepanekut on esitatud ja hääletus toimub pärast kahte järgmist arutelu. järgmine päevakorrapunkt, Süüria teatavate kaitsetud elanikerühmade olukord. ja kõigepealt saavad sõna resolutsioonide koostajad,